Wir kommen jetzt zu Tages... Läheme nüüd edasi. ja meil järgmiseks on Ahveti komisjoni teema. Äh, meil paluti, et me täna siin ka Türgit käsitleks, aga me ka üritame selle jaoks leida aja homme pärastlõunal. tähtis on, et me tegeleme ka Türgi teemaga. Jetzt haben wir die, wann ist die Piri denn da? No. She's here? No, no, she's not. Someone from the delegation to Moldova. kas keegi Moldova delegatsioonist on siin? Participated in that. Uh, ah, ah, Mr. Soldier has arrived. Okay. Then we can start on call. We talk about. hästi, saame tulla neljanda punkti juurde, ülevaade Moldova presidendi valimisest, härra Soltes uh,. Uh, Mr Chair, thank you. härra esimees, ma tänan Teile see kutsusite mu siia, et ma räägiks Euroopa Parlamendi delegatsiooni käigust vaatlema Moldova presidendivalimisi. esimesed otsevalimised toimusid selles riigis presidendi ametikohale pärast aastat tuhat üheksasada üheksakümmend kuus. nagu te teate, tegemist on ainult esimese vooruga. sotsiaaldemokraatid demokraatide partei juht Igor Dodon, keda peetakse venemeelseks kandidaadiks, sai esimeses voorus nelikümmend kaheksa koma viis protsenti häältest ja pisut jäi tal puudu et saada enamus ja valituks. tema vastaskandidaat oli Maia Sandu, see on vasparteis, tema sai kolmkümmend kaheksa koma kaks protsenti häältest, valimisaktiivsus oli umbes viiskümmend protsenti. Moldova on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis ja ka Euroopa Parlamendi jaoks tähtis. ja me toetame reforme selles riigis, neid on väga vaja. meil oli ka võimalus see sõnum üle korrata meie mitmetel kohtumistel me kohtusime presidendi, peaministri ja parlamendi spiikeriga. parlamendi delegatsioon kuulus rahvusvaheliste valimisvaatlusmissiooni, olime seal koos teiste delegatsioonidega ning koostasime üheskoos ka esialgse avalduse, mis kuulutati välja pressikonverentsil möödunud nädalal ning täielikult toetame vaatlejate järeldusi meil oli suurepärane koostöö teiste parlamendisaadikutega, aga meie delegatsiooniga Kišinjovis. ja teil on olemas ka see rahvusvahelise vaatlusmissiooni esialgne järeldus ja avaldus. saate selle üle vaadata. ning järeldati, et peeti kinni põhivabadustest valimiste ajal ja oli korralik äh, kampaania, aga samas äh, haldusressursse äh, väärkasutati ning ei olnud kõik piisavalt läbipaistev ja tasakaalus ei olnud meediakajastus valimiskampaanias. nii et ma pisut räägiksin nendest asjadest. tooksin välja samas ka selle, et valimisprotsess oli üsna hästi korraldatud ja kõik toimus korrapäraselt ka valimisjaoskondades. nüüd soovitused valimisjaoskondades, kus valijad käisid, kolm neljandikku oli kõik korras aga olime ka rahul sellega, et väga palju oli naiskandidaate üles seatud nendes valimisteks. neli üheksast äh, olid naised. ja üks naine äh, jõudis ka teise vooru. Äh, nii et võib-olla on tegemist Moldova elus pöördepunktiga, et meestel ja naistel on võimalik aktiivselt osaleda poliitilises elus ja konkureerida ametikohtadele kõikidel tasandil. pressikonverentsis ma rääkisin ka sellest, kuivõrd tähtis on, et meedia ei looks stereotüüpe, soolisi stereotüüpe ja äh, kõiki kandidaate kohtleks võrdselt, aupaklikult Moldova rahvas tahab muutusi ja nüüd on tähtis mõelda selle peale, et riigil on vaja reforme. meil oli võimalus Moldovas ka kohtuda erinevate sidusrühmade, erinevate parteide esindajatega, meedia esindajatega, samuti valitsust väliste organisatsioonidega ja teiste vaatlejatega ning me väljendasime ka mõningast muret, üks on eh, läbipaistvuse puudumine selles pooles, kuidas kampaaniat rahastati ja ka see annab võimaluse meediaga manipuleerida. see tekitab suurt muret. nüüd ettevalmistavatel kohtumistel ikka ja jälle kõlas see, et kuidas meedia kajastab eh, valimiskampaaniat. Eh, tähtis on, et järgitaks rangeid eetilisi standardeid ja oleks tagatud eh, tasakaalus kajastust ja neutraalsus. ja tahan veel rõhutada, et kõik poliitilised jõud peavad eh, siin etendama oma rolli, et pinged leevenduksid ja tuleks hoiduda sellisest eh, lõhestavast retoorikast ning eh, tähtis on, et inimesed saaksid rahulikult oma häält anda, teha põhjendatud rahulikult valiku nüüd kahe kandidaadi vahel. järgmine kord teine voor toimub pühapäeval, neljateistkümnendal novembril ja me oleme siis seal jälle kohal ning siis ka pärast seda teavitame teid eh, lõpptulemustest, sest tõesti kakskümmend aastat hiljem nüüd otse valib Moldova rahvas presidenti, see on väga tähtis. nii et suur tänu, et sain teile sellest täna rääkida. järgmine kõneleja, palun ähm, suur tänu, härra esimees. mina olin delegatsiooni liige, mille eesotsas äh, oli härra Šoltes ja omalt poolt tahaksin ka öelda paari asja. kõigepealt äh, ma olen nõus kõige sellega, mida härra Šoltes ütles. me tõesti nägime, et valimised olid Moldovas vabad ja õiglased, olime kohal nii pealinnas kui ka maapiirkondades ja pealinnas tuleb tunnistada, et kõik kohalike valimiskomisjoni, kõik kohaliku valimiskomisjoni liikmed äh, olid väga hästi ette valmistanud, äh, teadsid, äh, mida ütleb seadus ja mm, meie jaoks oli see lihtne. valimised olid väga professionaalselt korraldatud ja ka maapiirkondades valimispettuseid me ei märganud ja ka korraldatud olid hästi, aga näiteks Olhei linnas, kus äh, linnapea boikoteeris valimisi sellepärast, et tema lemmikkandidaat kvalifitseeriti, seal oli küll näha, et takistati inimesi valima minemast, äh, aga sellest anti kohe teada politseile, politseil jäi korra majja ja inimesed, kes äh, valima tahtsid minna, said ka seda teha. nii et äh, rikkumisi ei olnud, pettust ka ei olnud, aga oli piirkondi, kus inimesi hirmutati ja üritati takistada neid ka Transnistria piirialadel käisime, ka seal ei olnud pettusi täheldada, aga teatud pinged siiski esinesid. ja anti teada ka sellest, et bussidega veeti inimesi valimisjaoskonda. ega selles ei ole mitte midagi ebaseaduslikku, aga ilmselt äh, Äh, eeldati, et nad hääldavad, hääldavad siis kellegi poolt. elektrooniline hääletus toimus väga hästi kõikides valimisjaoskondades ja see tõesti takistas seda, et inimesed said mitu korda hääletada ja niimoodi välditi pettuseid. aga nagu ma ütlesin, maapiirkondades teatud pinged olid üleval. nii nagu härra Šoltes ka ütles, meedia objektiivsus ja erakondade rahastamine on need asjad, millesse tuleks nüüd äh, süveneda tulevikus meie suhetes Moldovaga. teemad, mis praegu kampaania ajal olid üleval, keskendusid ka sellele ja loomulikult korruptsioonivastane võitlus, kohtusüsteemi toestamine ja pangandussektori pettustele valguse heitmine on asjad, mis on inimestel südamel ja mis on loomulikult ka siis järgmise uue presidendi ülesannete seas lahendada. vot teen lühidalt kokkuvõtte, suur tänu härra Šoltesele, te, te juhtisite meie delegatsiooni väga hästi ja toetan seda, mida te ütlesite alguses, need õiglased, need valimised olid demokraatlikud ja vabad ja tulemas on siis teine voor, mida me läheme samuti vaatlema, aitäh! nii et ei saanud mitu korda keegi hääletada. järgmine kõneleja, palun. kõigepealt ma tahaksin äh, Moldova valitsusele tunnustust avaldada, ütleb härra Kristea. väga hästi korraldatud valimised, ärgem unustagem, et Moldova ei ole president sotsiaalne süsteem, presidendi roll on tähtis, aga tema võim on piiratud. ja valitsus on see, kes peab reformid ellu viima. ja seda ei tohiks unustada. ja tegelikult minu meelest on praegu ainult tundide küsimus, ehm, et IMF saadab eh, meieni häid uudiseid eh, nende Moldova esinduse kohta. ja ma tahaksin Maia Sandule, Rahvapartei kandidaadile edu soovida. ma arvan, et proua Sandu peab üles näitama konstruktiivset lähenemist Moldova probleemide lahendamisel, sellepärast et teatud valijaskonnal on tõsiseid probleeme Moldovas Äh, demokraatliku erakonna valijad näiteks on venekeelsed. härra Ostrevitšus. suur tänu, härra esimees. me peaksime tunnustust avaldama sellele demokraatlikule ja vabale raamistikule, mille raames hiljuti äh, toimusid valimised Moldovas, see on suur samm edasi see näitab äh, seda, et need reformid, mis on läbi viidud äh, selles riigis poliitilisel maastikul, on olnud edukad. poliitiline maastik aga on ka muutunud Moldovas, nii nagu kolleegid õigesti ütlesid. presidendi valib rahvas Moldovas aga tema võim on väga piiratud. nii et kuigi tehakse suuri lubadusi, ja kampaaniad tõid esile palju skandaale, ei tohiks me unustada, et äh, et neid, need, see muutus, mille uued valimised toovad, ei ole väga suur väga palju kandidaate oli alguses äh, valimistel. nüüd paljud nendest loobusid äh, ja minu meelest on see näide selleks, et terve mõistus äh, võitis erinevate erakondade vahel. härra Kristea ütles minu meelest täiesti õigesti, et jah, tuleb tunnustada Rahvapartei kandidaati, tema nii ütlebki see on positiivne signaal konsolideerimise, konsolideerumise kohta. ja nüüd siis kampaaniast paar sõna. viitan siin härra Dodonile. härra Dodon muuseas, ärgem unustagem, oli äh, Euroopa Liiduga assotsieerumislepingu ala osas läbirääkimine, tema tahab nüüd selle assotsiatsioonilepingu üle vaadata ja iga kord äh, ta räägib äh, Venemaaga tihedamate suhete loomisest. kuidas need asjad peaksid omavahel kokku käima, ma ei tea. aga tundub, et on mõned valijad Moldovas, kes äh, võtsid äh, valimisel arvesse tema suuri äh, lubadusi ja valisidki tema. nüüd on Moldova ees siis ülesanne uus president valida teises voorus. loodetavasti astutakse uue presidendiga samme edasi seadusandluse ühtlustamise suunas, sotsiaalmajanduslikud äh, probleemid äh, olid selle kampaania ajal äh, loomulikult kõige tähtsam teema ja ma loodan, et ei teki olukorda, kus mõned poliitilised institutsioonid selles riigis tegutsevad riigi tuleviku huvidele vastu. ootan suure huviga teist vooru. ja Maia Sandu näol on äh, meil kandidaat, kes on selgelt võidelnud Moldova tuleviku eest Euroopas ja mina seda lähenemisviisi ka toetan. suur tänu! suur tänu, härra esimees, ütleb härra Castaldo. minul ei õnnestunud äh, käia Moldovas selle väga olulise valimisvaatlusmissiooniga. aga ma tahaksin kõigepealt äh, tänada parlamendi meeskonda, te olite väga vabandust, ma käisin seal valimisvaatlusmissioonil, ma tahaksin tänada parlamendi personali selle missiooni korraldamise eest ja härra Šoltes, te tegite väga hästi oma tööd. Te lõite meie delegatsiooni seas äh, täieliku harmoonia, me olime kõik pühendunud sellele, et oma ülesannet hästi teha ja üldiselt me võime anda üsna positiivse hinnangu valimiste korraldamisele. hoiti kinni eeskirjadest äh, läbirääkimised, vabandust, valimised toimusid äh, rahumeelselt, kuigi üks kõneleja, kes minuga koos oli vaatleja teatud piirkondades, viitas teatud ebareeglipärasustele, aga ega nad ei äh, ei mõjutas üldist positiivset muljet nendelt valimistelt. ja ma arvan, et me peaksime nendele valimistele andma positiivse vastuse sellegipoolest avalikkus on mõneti lõhestunud ja ma arvan, et meie peaksime oma koostöö selle riigiga taaskäivitama. sellele riigile peab jääma Euroopa perspektiiv, kuid loomulikult viimastel aastatel on selles riigis olnud väga palju skandaale eriti see miljardi dollari suurune skandaal, pettuse skeem, mis need äh, dollarid lihtsalt haihtusid kolmest olulisemast pangast, juurdlus käib ja meil oli kokkupuuteid ka ametivõimude esindajatega, kohtusime ka peaministriga ja parlamendi spiikriga ja kõik kinnitasid meile, et äh, nad on äh, veendunud selles, et inimesed, kes on süüdi, tuleb tuua kohtu ette kahjuks on täna aga ka veel üleval sellised teemad nagu läbipaistvuse puudus äh, ja, ja see seda kampaaniat ka peegeldas. härra Šoltes ütles väga õigesti, et Kontrollikoda peab need asjad väga karmilt üle vaatama. kuidas valimiste ajal käitutakse, kampaania ajal. tegemist on esimese otsevalimisega väga pikate, pikkade aastate järel ja Moldova põhiseaduskohus on äh, vastu võtnud äh, põhiseadusmuudatuse ettepaneku ja tegelikult see muudatus võib viia selleni, kuidas äh, valitsusstruktuurid Moldovas tulevikus välja näevad. mul kampaania seekord keskendus välispoliitikale, reformidele ja need on äh, kõik teevad, mis tegelikult põhiseaduse järgi ei ole presidendi pädevusalas. päris huvitav on näha, milliseks kujunevad suhted valitud presidendi vahel, kes on nüüd, kes saab siis selle legitiimsuse valimistelt ja peaministri vahel, kes äh, on ähm, valitsuse eesotsas. nii et jääme siis äh, ootele teise vooru tulemuste osas ja ilmselt pinged ei vaibu aga ma paluksin, et eh, ka kõik selles teises voorus jätkaksid samas heas koostöövaimus. meie erakonnal ei ole seal Moldovas sõsarerakondi, eh, teistel on, aga kõik on ilmselt keskendunud sellele, et korruptsiooni vastu võideldaks ja läbipaistvus suureneks. väga paljud eh, meie kontaktidest on äh, olnud seal erakondadega, kes on, kes ei ole käitunud alati väga korrektselt. nii et me peame tegema oma tööd väga tõsiselt. aitäh. suur tänu. härra Schaffhauser. suur tänu mul on väga hea meel kuulda seda, mida ütlevad äh, minu kolleegid, et äh, demokraatlike valimiste tulemust tunnustatakse, isegi äh, kui Euroopa Liidu kandidaati ei, ei eelistatud nendel valimistel. suured konfliktid oleksid jäänud olemata, kui oleks samasuguse lähenemise võtnud me Ukraina puhul ma tuletan meelde, et Euroopa Liidu poliitika, kui me tõesti tahame, et see oleks euroopalik poliitika, peab olema sildu ehitav äh, poliitika, ta peab äh, võimaldama Euroopa mandri ühendamise ja Venemaa on samuti Euroopa partner, kel ja Venemaa tuleb integreerida meie poliitikatesse. ja mul on väga hea meel kuulda, et demokraatlike valimiste tulemusi tunnistataks, tunnustatakse siin ja et see rahvas ja et me tahame selle rahva puhul panustada rahule, mitte sõjale, aitäh. suur tänu, härra Schaffhauser. ma tahtsin ühte asja öelda et valimisvaatlusmissioon, kes käis Ukrainas, ei saanud öelda, et Ukrainas oleks toimunud vabad valimised ja et seal oleks valitud inimesed vabadel valimistel ametisse, nii et teie märkused, ärge seadke neid küsimusi küsimärgi alla. Ukraina, Ukraina puhul on aga selgelt alati ka tulnud valimistel välja, isegi Ida-Ukrainas, et inimesed eelistavad Euroopa-meelseid erakondi eh, isegi sõjaolukorras, okupatsiooniolukorras, kus Venemaa jubedused ei, eh, Venemaa jubed, jubedustes ei põrganud inimesed tagasi. Eh, ja võib-olla peaks siinkohal ka märkima, et Marine Le Pen on saanud Putinilt rahalist toetust. proovige nii ette veel Sandra Kalniete, palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin avaldada rahulolu sellega, et äh, esimese vooru valimistulemusi tunnustatakse ja et need valimised on kuulutatud äh, vabadeks ja demokraatlikeks, kuid ma tahaksin äh, kolleegide tähelepanu pöörata sellele, et tulemas on veel teine voor ja lahendamata on jätkuvalt mõned äh, probleemid, millele me peaksime tähelepanu pöörama. ja seda tuleks äh, rõhutada ka kohalike ametivõimudega suheldes ja valim-, keskvalimiskomisjoniga suheldes. üks probleeme on meediavabadus kui. kui kaheksakümmend protsenti meediast on ühe inimese alla koondunud, siis see loomulikult äh, mõjutab valimiste tulemusi ja samuti on äh, kõigile teada Moldovas, et kohalikul ja regionaalsel tasandil kasutatakse äh, kandidaatide poolt äh, haldusressursse, kui see kandidaat juhuslikult juhtub olema postil. ja veel üks probleem, erakondade kampaaniate rahastamise läbipaistvus siin on väga suuri ebatasasusi ja keskne, keskvalimiskomisjon peaks rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas rakendatakse regiooniti valimisseadust. ja veel üks aspekt, kus on nõrkused välja tulnud. Need Moldova kodanikud, kes praegu elavad või töötavad välismaal kuidas nendel oli võimalus osaleda nendel valimistel? Neid inimesi on üsna palju nimelt. ja kõige kummalisem aspekt võib-olla millest ka palju räägitakse. valimisseaduse lõige nelikümmend seitse, see keelab kõikidel kandidaatidel esineda koos ajalooliste suurkujudega. see on kõige kummalisem säte üldse valimisseaduses, isegi Aafrika riikides pole sellist asja valimisseaduses. riikides, kus demokraatia on ainult näiline, sellist seadust ei ole kusagil vastu võetud ja ma loodan, et ka pärast teist vooru on võimalik öelda, et äh, need valimised olid vabad ja tõesti suur samm edasi poliitilise olukorra normaliseerumise suunas Moldovas. suur tänu! mikrofon palun kõnelejale. mikrofon härra Korvin Mikke. kui härra Dodonile oleks antud võimalus härra Putiniga ühte heita, siis ta oleks saanud äh, seitsekümmend protsenti häältest. kahjuks äh, ei, ei saa ta ennast näidata koos Putiniga Erstens, wer lässt es nicht zu und zweitens habe ich dennoch nicht ma ei saa mitte midagi aru, ütleb härra esimees. sellega on see päevakorrapunkt ammendatud ja läheme edasi. nimelt äh, härra Jean Artüiga arvamuste vahetus äh, eelarvekomisjoni visiidi üle Gaza sektorisse Zeit ist soweit. Meine Damen und Herren, ich darf Sie. daamid ja härrad, ma tervitan teid siin saalis härra Artüi. härra Artüi on eelarvekomisjoni esimees ja härra Artüi käis nimelt Gaza sektoris nimelt president Schulz ähm, äh, andis talle sellesisulise mandaadi. ka mina sain selle mandaadi, aga ma ei saanud kahjuks äh, sinna reisida koos härra Artüüga. härra Artüül õnnestus see aga ja äh, külastas siis Lääne-Kallast ja Gaza sektorit, et kuidas, et tutvuda sellega, kuidas on kohalikud olud ja kuidas on humanitaarolukord äh, mõjutanud äh, eluolusid selles piirkonnas ja milline on olnud Euroopa Liidu vahendite mõju. enne härra Artüi äh, reisi ei olnud luba antud sinna, sinna piirkonda reisida ühelegi Euroopa Parlamendi saadikule aastast kaks tuhat üksteist ja nüüd on tänu härra Artüi visiidile see ajastu ka läbi ja loodetavasti eh, toote te meile ka häid uudiseid, mitte ainult halbu uudiseid, härra Artüi. suur tänu, tänan teid, härra esimees. kallid kolleegid, suur tänu selle eest, et eh, mind siin vastu võtate. <clears throat> et eh, ma äh, kirjeldaksin teile oma visiiti kaheksateistkümnendast kahekümne esimese juulini Gaza sektorisse ja Jordaaniasse. Äh, president Martin Schulzi soovil viisin selle läbi äh, oma rollis eelarvekomisjoni esimehena ja see eesmärk oli siis vaadata, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu poolt äh, osutatavat äh, abi, umbes kolmsada miljonit, mida, mis eraldatakse Palestiinale igal aastal ning mis teevad Euroopa Liidust Euro-, äh, maailma suurima äh, Gaza sektori abistaja. saime seda öö, öö, pidime sinna minema koos kalli Edmar Brokiga, kuid meie töö rütm ei lubanud meil seda. ükski Euroopa Parlamendi esindaja polnud kasvusektorit külastanud pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat. ning äh, meie välisteenistus tegi kõik selleks, et me saaks ühe öö kaasas äh, veeta äh, meil oli muidu õigus seal olla ainult üheksast hommikul kella kolmeni päeval, mis oleks meie visiooni ulatust äh, tõsiselt äh, äh, kärpinud. soovisime üle vaadata projektid, mille finantseerimises Euroopa Liit osaleb ning samuti ka hinnata majandusarengu probleemid, millega palestiinlased kokku puutuvad, eriti Gaza sektoris ja samuti, nagu ma ütlesin, saime külastada Jordaania, eh, Jordani jõe läänekallast ning eh, nüüd võttes arvesse minu poolt esitatavat aruannet, mille ma avaldasin oma koduleheküljel, külastasime ikka Iisraeli poolt, loomulikult Gaza sektorit külastasime, Karen Shalomi, mis on eh, siis äh, Ehm, piirikoht, kus äh, kaubad, äh, materjalid lähevad äh, üle piiri, mind täiesti hämmastas see, kui palju ka, kui palju veoautosid seisis, avasid piiri ületada, neid oli kaheksasada päevas ja samas kõigest kaheksakümmend veoautot väljub Gaza sektorist Iisraeli ja muu maailma poole. Nad läbivad väga range kontrolli ja iisraellased äh, kontrollivad, et äh, ükski materjale, ükski kaup äh, ei aitaks kaasa relvade ehitasime, ehitamisele või tunnelite ehitamisele Gaza sektori ja Iisraeli vahel. julgeoleku kontekstist, kontekst oli äärmiselt keeruline äh, iisraellased on väga karmid piirangud kehtestanud, nad on surunud eh, Gaza sektori getoseisusesse ja Gaza sektori ülesehitamine on äärmiselt keeruline, majandusolukord on dramaatiline, töötuspuudus on nelikümmend protsenti, noorte hulgas eh, lausa kuuskümmend protsenti ning kõik isikud, keda, kellega kohtusin, rõhutasid seda, et eh, Gaza sektori elanikel on selline tunne, et neil puudub tulevik. mina äh, tutvusin eraalgatustega, ettevõtete äh, loomisega, näiteks äh, kalakasvatusettevõte, mis tegeleb väga edukalt kalakasvatamisega, samuti õmblusettevõtet külastasin, kus umeldakse lastele riideid ning tundub, et äh, neid müüakse Euroopas päris hästi. samus, äh, samuti ma külastasin äh, ka veepuhastusettevõtet, mis, mida ehitatakse juba kümme aastat, sellele on kulutatud sada miljonit eurot. sellest aga ei piisa selleks, et see Eh, toimima hakkaks, on veel vaja paarkümmend miljonit eurot. konstateerisin, et, et see et, eh, et see veebaastusjaam võiks toimima hakata, kuid õige võrgustik ei ole veel paigas. ning äh, ei ole ka äh, kindel, et äh, reovete suunamine eh, oleks piisavalt hästi korraldatud ning eh, ma sain iisraellaste poolt eh, ja, aru, et nad oleks Iisraeli, Iisraeli pool elavad põllumehed hea meelega kasutaks puhastatud vett oma põldudel. olen aru saanud, et algatuste äh, Eh, autoriks on UNRWA, eh, kes tegeleb mikrolaenudega, et eh, nende algatus sai toetuse, sai hea vastuvõtu osaliseks ning sellised algatused on eraettevõtluse toetamiseks väga-väga olulised. samuti on, üritatakse toetada noori erinevate koolituste läbi edasise õppe läbi, kuid äh, on vaja piisavalt ettevõtteid äh, ka selleks, et äh, noorte koolitusega edasi tegeleda. nagu ütlesin, külastasin ka Jordani jõe läänekallast ning pidin, võisin kohtuda ka beduiinidega, et mõista seda, mida, kuidas nad äh, Äh, on sunnitud pidevas liikumises olema just nimelt seoses sellega, et, äh, et Iisraeli asundused aina laienevad. Neil äh, on mõned kitsed ja lambad, kuid suurem osa nende sissetulekust tuleb nende tegevusest erinevates põllumajandusettevõtetes Jordani jõe läänekaldal, see on nende põhiline sissetulekuallikas. ning äh, samuti tutvusin sellega, kuidas Euroopa Liidu poolt finantseeritud äh, ehitiste struktuuride äh, lammutamine on toimunud, enamus neist olid üsnagi tagasihoidlikud ehitised, mille maksumus ei äh, olnud äh, eriti suur kümnest, äh, mõnest kümnest tuhandest saja tuhane euroni. eriti iseloomustab see Šešeti piirkonda, mis Iisraeli valitsuse kontrolli alla vastavalt Oslo lepingutele. iisraellased ütlevad, et tuleb nii-öelda mm, edasised plaanid äh, Ehm, kui paika panna, et igasugused ehitustööd toimuks vastavalt ette nähtud äh, menetlusele, mis on üsnagi keeruline, kuid äh, iisraellaste vaikimine võib, äh, seda võib tõlgendada ka nõusolekuna, kui pooleteist aasta jooksul vastuseid pole tulnud. avastasin ka uued taristud, tutvusin uute taristutega, Euroopa Liit teeb, mida suudab tehakse väga põhjalikku tööd äh, ja respekteerides kõiki olemasolevaid äh, struktuure ja näiteks äh, nägin sellist teed, mis oli üle kilomeetri pikk ühe asunduse piiri peal ning äh, see oli väga hästi tehtud, asfaldist, kõnniteed olid kividest ehitatud, samuti ka eraldati eh, kividega eh, siis teistest eh, piirkondadest, kuid samas ei ole see tee millegi, kuidagi ühendatud teiste teedega, küla, ta jõuab küla tänavateni, kus, mis on asfalteerimata, kus tänavate valgustus on väga auklik ning äh, või öeldi, et äh, võib-olla oleks äh, olnud võib-olla oleks mõistlikum olnud tegeleda selliste ehitustöödega küla seest ja mitte väljaspool küla ning peakski mõtlema selle peale, kas meie endi menetlused pole liialt keerulised ja ainult äh, osaliselt kohaldatud äh, kohapealsete vajadustega? seega peaks olema võib-olla äh, vaja võimaldada suuremat manööverdamisruumi neile, kes tegutsevad koha peal. finantspoole pealt asjast rääkides saaksin mõningad järeldused teha, mõningad soovitused teha. mul oli siiski tunne, et puudus globaalne nägemus selle kohta, mida me soovime teha Palestiinas ja samuti puudub ka koordineerimistegevus. Euroopa esindus on kohapeal olemas, nad teevad, mida suudavad. mul on tunne, et neil pole väga selget teekaarti, kuidas edasi tegutseda. samuti osalevad mitmed vabaühendused ja ka paljude liikmesriikide eh, esindused. ja mul oli raske tuvastada selle kõige seas ka mingisugust liidri rolli koordineerimine koordineerimistöö vajaks äh, tõsisemat äh, edasiarendamist. Gaza äh, sektoris ei ole üldse mingit koordineerimist, Hamas ei tunne selle vastu mingisugust huvi ning sellega seoses on mul tunne, et Euroopa Liidu esindus selle ees sellise te-, tegevusega, selle tegevuse vastu mingisugust huvi üles näitaks ning äh, tulles nüüd äh, minupoolsete esialgsete tähelepanekute juurde majandusvaldkonnas äh,, peaksime me üritama toetada majandus äh, aspekte, väikseid projekte pigem kui suuri taristuid, mis äh, tihtipeale jooksevad liiva ning ei äh, vasta lõpuks äh, eesmärkidele, millega äh, need alguses äh, loodi ning rääkides meie Vahemere projektist nägin ka merevee magestamisprojekte. nägin ka seda, mis võis olla, võis toimida äh, edukalt ja tõhusalt ning äh, leian, et on vaja ka tõhusamat koostööprojekti kassasektori ja Iisraeli vahel ja seda nii reovete käitlemise kui ka vee magestamise küsimustes. paarkümmend aastat tagasi, üheksakümne kuuendal aastal oli mul võimalik külastada kassasektorit ja siis oli äh, <clears throat> piiri peal selliseid tööstusüksuseid ja need äh, võimaldasid äh, paljudel kasvusektori elanikel äh, ka tööd teha. milliseid järeldusi me võiks teha poliitilises plaanis? ma olen eelarvekomisjoni liige ja ei kavatsenud oma seisusest kõrgemale tõusta ma olen täiesti teadlik sellest, et teie komisjon on see, kes on selles valdkonnas pädev, kuid äh, kuidas on jaotunud rollid Iisraeli, kes äh, oma Palestiina territooriumide okupeerimise plaani viib aina edasi ning rahvusvahelise kogukonna vahel, kes äh, Palestiinas lootust siiski elus hoiab hoolimata erinevatest eesmärkidest, mis aitaks eh, jõuda elujõulise Palestiina riigini. Eh, probleeme on palju, eriti humanitaarvaldkonnas ning kas Iisrael eh, saab enda jaoks sobivaid lahendusi ja vastuseid. kohtusin ühe kindralmajoriga, kes tegeleb Palestiina ja Iisraeli vahelise koordineerimisega, on vahendaja ja ta äh, selle master plan'i vastu tunneb äh, suurt huvi, leiab, et see on väga väärt plaan, kuid ma arvan, et Euroopa Liit võiks äh, mõelda mingisuguse pisut äh, lihtsamini identifitseeritava äh, Eh, plaanini, sest on väike vastuolu meie rolli vahel eh, iisraellaste esime-, esmaste eh, finantseerijatena ja teisest küljest Iisraeli kaubanduspartneritena ning et rahuprotsessis Euroopa Liit on siiani jäänud kõrvale ja seega selline killustatus on tekitab teatud hämmeldust. rääkisime ausalt, avameelselt Iisraeli ja Palestiina partneritega, rääkisime iisraellastega, et kutsuda neid üles lihtsustama palestiinlastele kehtestatud piiranguid neile, kes soovivad territooriumitelt äh, lahkuda. Äh, neid on vähe ning äh, Ehm, ehm, Palestiina riigi võimalus näib aina kaugemale nihkuvat ehm, ja viimase kahe aasta jooksul on olnud palju hukkunuid mõlema poole pealt. rääkisime palestiinlastega, et mõju, soovitada neil siiski leppimise suunas liikuda, et nende tegevus oleks avalik ja eh, läbipaistev eh, ja see aitaks ka meil eh, pisut paremini jaotada omapoolset toetust koha peal ja see peaks andma ka mingisuguse tulevikuvõimaluse noorte jaoks, sest praegu noored leiavad, et neil puudub tulevik ja inimlikult on selline olukord täiesti talumatu. rääkisime mõlemale poolele äh, sellest, kui valu, oluline oleks rahuprotsess taaskäivitada, mis läheks kaugemale kõnedest eh, ja üritada taas jõuda sarnase noh, lepinguna, nagu, nagu sõlmiti Oslos paarkümmend aastat tagasi. seega nüüd kolleegid olid mõned minu märkused, millega soovisin teie komisjonile, komisjoni ees esineda. ja ootan huviga teiepoolseid mõtteavaldusi ja veel kord ütlen et äh, edistas, edita, ma e-, esindasin äh, eelarvekomisjoni ja viimase viie aasta jooksul on Euroopa Parlament olnud kaasotsustaja Euroopa eelarve koostamisel ning äh, oleme ka põhiline finantspartner. seni aga polnud me saanud koha peal käia saime selleks loa ja arvan, et peaksime koha peal käima, et näha, kuidas, millise mõjuga on meie tegevus palestiinlaste toetuseks, aitäh. suur tänu, lugupeetud kolleeg, selle ülevaate eest. nüüd esimene sõnavõtja Thank you, Chair. Uh, can, can I thank you for the report that you have uh, given us? ma tänan selle ülevaate eest. jah, peab ütlema, et see on tegelikult kohutav pilt, mis koha peal avaneb ja tõesti toetan seda, et on vaja äh, survet avaldada, et rahuprotsess saaks alata, aga Gazas eh, hävitati ulatuslikult ka tsiviilvara. Eh, kuidas on lood sellega? ja veel, pidades silmas, mida te ütlesite, et on, millised vajadused koha peal on aga kuivõrd oluline on see abi, mida Euroopa Liit annab, kuivõrd see parandab olukorda ja millised väljavaated on, et eh, saadikud lähevad delegatsiooniga kohale ja vaatavad seal rohkem ringi. Te ütlesite, et teil oli vähe aega tutvuda sellega, mis eh, kaasas toimub. ja lõpetuseks, kui ma kuulasin teid, siis tekkis mul järgmine mõte et äh, need tsiviilisikud, kes elavad kaasas ühelt poolt ja teiselt poolt mingi vangla, vabakäigu vangi staatus, kas siin üldse on erinevus nende kahe vahel või mitte? Yeah, thank you, Mr. Pre-. suur tänu, ütleb proua Auken. jah, ma hindan kõrgelt seda, et te nägite oma silmaga, et Euroopa Liit ei ole suutnud aidata okupeeritud Palestiinat ja te nägite ka, et Palestiina rahvas on tegelikult oskustega rahvas, kui antaks võimalus. isegi enne aastat kaks tuhat seitse, nagu te teate, oli ka pea võimatu importida Gazast, Gazasse, eksportida Gazast Äh, sest lihtsalt äh, ei olnud võimalik see juba tollal, ma nägin seda oma silmaga ja ma olen väga, väga pettunud selle koha pealt, äh, mis ma nüüd kuulsin siin ülevaate käigus ja ka selle visiidi korraldusest, sest need ei, mida me kuulsime, ei vastanud selle mandaadile, mida meie kogu andis ja ka ootused ei täitunud, mis meil täiesti õiguspäraselt olid. ma meenutan, et see kokkulepe sündis selle visiidi kohta juunis kaks aastal kaks tuhat viisteist ja mina olen asepresident Palestiina delegatsioonis ja äh, vahepeal ei ole Iisraeli ametivõimud andnud mingit juurdepääsu pärast aastat kaks tuhat üksteist Gaza sektorile meile. aga Euroopa Liit on Palestiina rahva peamine toetaja ja samas meie saadikutena ei saa täita oma peamist funktsiooni ja, ja vaadata, kuidas meie rahalisi vahendeid kasutatakse ja Gaza on jätkuvalt üks kõige traagilisemaid paiku maamunal. rahvapartei, vabandust, Euroopa Parlament ja teised institutsioonid samas vaikivad toimuva üle, see ei ole vastuvõetav. president Schulz lõpuks ometi nõustus, et Ahveti TV eh, on kaasatud ja, ja eelarvekomisjon eh, koos eh, lähevad Gazasse kahe kuu jooksul missioonile. Eh, kahju, et need kaks kuud kasvasid kaheteistkümneks kuuks ja veelgi kahetsusväärne on see, on see, et troika formaadist ei peetud kinni ja ka ülevaade ei olnud piisav ja ainus tulem sellel visiidil oli see, et viis aastat, viis kuud hiljem äh, me kuuleme nüüd sellisest ülevaatest ja saime ka selle kohta kirjaliku dokumendi. härra Artui, äh, tähtis on, et see info läheks edasi kõigile kolmele komisjonile, sest ka Euroopa Parlamendi personal ju tegeles selle äh, visiidiga ja see ei olnud tema, härra Artui isiklik visiit. tähtis on, et Ahvet TV ja eelarvekomisjoni korralik delegatsioon õige pea suunduks sinna. Freund. Thank you, Mr Chairman. ma tänan mul on hea meel teid tagasi siin näha USA-st ütleb kõneleja tervena. meil oli delegatsioon, kes käis Palestiinas aasta alguses, aga Gazasse meid ei lubatud. me teame, et olukorda on juba proua Auken kirjeldanud kui eh, midagi, Eh, millega ei saa kuidagi rahule jääda ja seda, see on üsna pehmelt öeldud. olukord ei ole muutunud aastaid, aastakümneid lausa samaks jäänud, on kõik seal ja Euroopa Liit ei tee oma parimat selleks, et palestiinlaste elu paraneks. kui me kuulasime Iisraelist hääli, siis tulime järeldusele, et kahe riigi lahendus on surnud. sama surnud kui kõik teised lahendused, mis on välja pakutud sealsele olukorrale. aga minu küsimus on natuke teist laadi. mina tahaks teada, mida te arvate sellest, et miks mitte keegi meist ei tohtinud Gazasse minna viimase viie aasta jooksul. ja teie nüüd olite esimene. kas see on märk mingitest muutustest sealses politikas või on see must südametunnistus, mis neid piinab? kuidas te hindaksite seda väikest, pisikest suhtumise muutust Iisraelis Euroopa Liidu suunas? Thank you, Chairman. Uh, I appreciate... härra Austrevitšius, ma hindan härra Jean Artui jõupingutusi ja et ta käis kaasas ja kohtus kõigi nende inimestega. jah, ega see olukord mitte kedagi seal ei rahulda, aga on mõned asjaolud, mis tuleb ka ära nimetada. Teie, härra esimees, rääkisite kolmesajast miljonist eurost, mis igal aastal Euroopa Liit mm, eraldab Palestiina omavalitsusele seal. ja suurem osa sellest rahast läheb sotsiaalmajandusliku infrastruktuuri jaoks ja igapäevaelu Äh, toetamiseks kohalike elanike hulgas, aga on ka pettuse ja korruptsiooni teateid ja sellest, et seda raha on ebaseaduslikult kasutatud ka sõjalistel eesmärkidel, näiteks tunnelite rajamisel ja relvade soetamisel, mida kasutatakse terroriaktide toimepanekuks. härra Artui, kas võib olla kindel selles, Euroopa Liidu rahastusest absoluutne suurem osa läheb ikka õiguspärastele saajatele. Schaffhauser. härra Schaffhauser. minu küsimus puudutab sama asja ka mina olen olnud Euroopa Koostöö Institutsiooni esimees, tegime nendega koostööd, aga pidime oma asutuse sulgema, tegemist oli väikeste projektidega, aga ikkagi ähm, oli tegemist seal rahade kõrvalepanemisega äh,. nii et küsi-, nii et ja teine küsimus, millest ma räägiksin, on see, et kas on ikkagi õige, et me see kolmsada miljonit oleme sinna suunanud ja teie küsimused selle kohta on täiesti õigustatud, kas ei oleks mõistlikum, et me oma oskusteadmisi hoopis sinna ekspordiksime, projektide loomisel oleksime tegevad ja pakuksime välja selliseid projekte Saudi Araabiale, Katarile ja teistele riikidele, kellel on palju rahalisi vahendeid ja kes oleksid valmis öö, oma vendasid moslemeid toetama kaasas ja tõesti, kas on üldse mõtestatud meie raha kulutame, kas me ei võiks äh, neid projekte hoopis tutvustada nendele inimestele, kes peavad ennast äh, Gaza sektoris võimul olevate inimeste sõpradeks? nüüd on järgmisel sõna proua Komes uh,. jah, mul on kahju, et ma ei saanud olla kohal, kui härra Artui rääkis, aga ma tahaksin talt küsida ühte-teist pärast seda, kui ma kuulan siin ära, mida kolleegid küsisid. jah, oli aeg, mil Tony Blair määrati kaasaga tegelevaks Euroopa Liidu esindajaks ja seal oli üks kanalisatsiooniprojekt käimas ja ta kaebas, et ta ei suuda saavutada midagi selle projekti raames sest igasuguseid poliitilisi tõkkeid seati talle. iga kord, kui ma olin ka, olen kaasas olnud, ma tunnen ennast kohutavalt, sest see on tõeline avavangla. ja praegu on isegi hullem kui viimane kord, kui ma seal käisin. ja mis mul tõesti meelehärmi tollal valmistas, oli see, et see on üks täiesti selge juhtum, kus meie maksame ühelt poolt, aga mingit sõnaõigust ei oma. ja ma kardan, et olukord on läinud veelgi hullemaks asi ei ole selles, et äh, raha äh, jääb nende inimeste vajadusteks kasutamata, vaid küsimus on selles, et kui tõesti ei tahetagi rahuprotsessi taastada, kas siis tõesti me jätkame samas vaimus ja maksame kinni selle avavangla, sest see on see, mida me praegu teeme. president härra esimees, palun. suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid, nende märkuste eest ja esitatud küsimuste eest. ma ilmselt ei saa kõigile vastata ja ma olen üsna üllatunud, et et see visiit on tekitanud kellegis pettumust või tõstatanud küsimusi mõne kolleegi jaoks. pärast seda, kui Gaza sektoris võttis võimu Hamas aastal kaks tuhat seitse ja alates kahe tuhande seitsmendast aastast tekkinud blokaadi, on kõik visiidid Gaza sektorisse saanud toimuda ainult Iisraeli valitsuse nõusolekul ja julgeolekukaalutlustel ei ole olnud võimalik äh, sinna koha peale kedagi saata alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. olukord on äh, täna aga muutunud ja president äh, Schulz saatis nii väliskomisjoni esimehele, arengukomisjoni esimehele ja mulle selle palve äh, aastal kaks tuhat viisteist, et me võiksime minna esimesele visiidile ja mõneti uksed avada. meil oli väga raske, aga äh, leida äh, kuupäev, mis kõigile sobiks ja sellepärast ma otsustasin minna sinna üksi. ja andsin teile ülevaate sellest, mida ma seal kohapeal nägin. ma käisin seal Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimehena ja kui on tegemist kahekümne nelja tunnise visiidiga, siis ei ole võimalik äh, koostada kõikehõlmavat auditit, mul ei olnud võimalik näha seal kõiki arveid, võrrelda seda sellega, mida on ostetud ja mida on selle eest ehitatud. ja ma tahtsin, äh, ainus, mis ma teha sain, oli käia kohapeal, tutvuda ettevõtetega, käia ühes UNRWA poolt korraldatud üritusel, Äh, ettevõtteid äh, koondav üritus, kes tegelevad äh, mikrokrediidiga, kes saavad siis toetust nii Euroopa Liidult kui ka teistelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, meie ei ole ainsad, kes seal on tegevad ma, mul ei õnnestunud mingisugust lõplikku pilti saada loomulikult seal toimuvast ja esimesena sõna saanud kolleeg küsis, et kas tegemist on äh, äh, lahtise vanglaga ja äh, Gaza sektorist äh, ja sealt äh, ja sinna liikumine oli väga raske. ja kaubad, mis liiguvad üle piiripunkti, need vaadatakse läbi äh, skänneritega Iisrael on see, kes valvab selle üle, et kas neid äh, vahendeid, mida saadetakse üle piiri, võib kasutada ka relvade ehitamiseks. kaaluvad, et kas materjal on äh, näiteks äh, ka Gaza, Gaza ja Iisraeli vahelise tunneli jaoks võimalik kasutada, nii et me näeme seal väga suuri kõhklusi ja kahtlusi seal piiril, kõike kahtlustatakse. ja, ja ma nägin seal igasuguseid ehitusi, nägin, milliseid äh, kuidas on rajatised lihtsalt maha niidetud sõjast ja tegelikult kodu, kohalikul tasandil ei ole mingisugust koordineeritust. väga paljud äh, inimesed loodavad kohalikel, kohaliku omavalitsuse valimistel, mis oleks pidanud toimuma oktoobris, aga need valimised lükati edasi. nii et tegelikult elatakse seal täiesti selgusetus olukorras. nagu ma ütlesin ka enne, Egiptuse piiri lähedal oli mulle väga hästi kuulda äh, Siinail toimuv, see kuulus, äh, kaldus mulle konkreetselt, äh, kandus mulle konkreetselt kõrva. nii et julgeolek on seal väga küsitav. Egiptuse ja Gaza vaheline piiripunkt oli kinni ja nüüd äh, kolleeg Margaret Auken, äh, kes on äh, Palestiina delegatsiooni aseesimees, väljendas siin suurt pettumust. oktoobris ma käisin teie delegatsiooni juures ja ma oleksin lootnud, et teie pettumus leevendub, aga ma üt-, mina arvasin, et Euroopa Parlamendi saadikuna paar päeva pärast seda, kui ma tulin tagasi, on mul õigus panna paberile ülevaade minu külaskäigu kohta, mida ma seal nägin, mida ma sellest õppisin ja tahtsin esitada mõned soovitused. see dokument ei kujuta endast mitte midagi muud. vabandust, detsembris äh, tulen alles teie delegatsiooni ette, mitte oktoobris ja meie arutelud jätkuvad. kaks tuhat seitseteist on äh, ka ette nähtud äh, külaskäik äh, Gazasse ja tegelikult see peaks olema siis jätkuvisiidiks minu esimesele visiidile ja eesmärgiks on siis koguda veel infot. ja ma tõesti vabandan, et mul ei olnud olnud äh, võimalik esitada oma ülevaadet mitte mingis muus keeles kui prantsuse keeles, tõlkega läks aega ja ma tahtsin lihtsalt edastada teie, vahendada teiega seda, mida ma seal nägin. see minu ülevaade ei taha saavutada mitte midagi muud, kui olla lihtsalt informatiivne. Euroopa välisteenistus kirjutab ette reegli et äh, Gaza sektorisse ei tohi jääda ööseks. ainult mõned äh, ametnikud võivad sinna jääda äh, mitmeks päevaks, aga need inimesed, kes lähevad läbi läbilisteenistuse, ei saa sinna jääda üleöö. see on väga üllatav. sest et teiste esindustel ei ole sellist ettekirjutust. nii et meil on võimalus sellest veel delegatsioonis rääkida. ma ei taha sugugi äh, oma ülevaatega mitte midagi põhjapanevat öelda. ma lihtsalt ütlesin, et Euroopa Liidu jaoks oleks kasulik, kui meil oleks ühtne nägemus. ma kohtusin kohapeal kohalike ametivõimude esindajatega, kes ei ole kursis äh, meie teekaardiga, et miks äh, me rahastame seda ja teist, aga seda või teist mitte. ja milleks meil on sellised menetlused, mis teinekord tekitavad väga suuri raskusi, ma rääkisin teile sellest ühest asfalteeritud teelõigust, see ei vasta Euroopa Komisjoni poolt äh, loodud reeglitele ja see on see kõik, mida ma tahtsin oma ülevaatega öelda. ja nüüd äh, põhjus, miks me seal käisime. me tahtsime astuda esimese sammu. me tahtsime, et lõpeks see tupikseis, milles me oleme olnud viis aastat. viis aastat ei ole me käinud kohapeal, kuigi me oleme kõige suurem rahastaja selle piirkonna jaoks, see on täiesti vastuvõetamatu me tahtsime olla veendunud, et äh, see, mille eest me maksame, ei äh, tee asju halvemaks. Euroopa on institutsioon, kes tegutseb läbi äh, hangete süsteemi, me usaldame kohalikke operaatoreid ja nüüd ma valin oma sõnu, aga näiteks humanitaar- tegevused, mida me rahastame selle piirkonna, lähipiirkonnas, selle puhul ma ei ole sugugi veendunud, et seal need vahendid ei satu ametivõimude kätte, kes ei vasta võib-olla kõikidele nõuetele. ja et ei jõua nende taskusse, kelle vastu me tegelikult võitleme ja me peame olema väga pragmaatiliselt ja lähenema realistlikult äh, meie humanitaartegevusse siin ja seal. kas äh, vahendeid on läinud kaduma? ma tahaks loota, et see ei ole nii. aga ma ei viinud seal läbi mitte mingisugust auditit, mis annaks mulle võimaluse arvamust avaldada. ma ei viinud sellist asja läbi, ma ei viinud läbi kontrolle ja käisin, kohtusin teatud projektide vedajatega, ka valitsusväliste projektide puhul. ja ilmselt kõik need projektid on õige eesmärgiga, aga mul ei olnud võimalik kontrollida äh, arveid. ma ei tea selle kohta mitte midagi. käisin ühes meiereis nägin, kuidas seal äh, piima, kuidas öö, äh, toimub lüpsmine, aga ma ei näinud nende arvepidamist. siis ma käisin seal äh, väikelaste riiete õmblemistehases. tegid seal inimesed väga head tööd, tegemist on eksporttoodetega. piiripunktis öö, tuleb äh, sisse sama palju kaupa, kui sealt välja läheb, need on täiesti tasakaalus eksport ja import. Tony Blair rääkis kanalisatsioonist. Äh, reovee kasutamise süsteem läks maksma sada miljonit, aga ei toimi on ehitatud väga ilusad äh, marmortrepid, ei tea miks, aga süsteem ei toimi. Läheb vähemalt kakskümmend, kakskümmend viis miljonit veel vaja, et see hakkaks äh, äh, üldse tööle. aga ma ei ole sugugi veendunud, et on torud olemas selleks, et reoveed juhtida. ja tekkis mul tõesti küsimus, et kas ei oleks võimalik teha koostööd Iisraeli Äh, põllupidajatega, kes on teispool piiri, paarsada meetrit, kellel on, on vaja seda reovett selleks, et äh, oma pinnast äh, väetada. Iisraeliga lepituskohti oleks palju, näiteks elektrienergia tootmisel, joogivee tootmisel jah, seal on tehaseid äh, loodud, mis peaksid siis mereväest eemaldama soola, aga ei ole üldsegi selge, kas need tehased ka teevad oma tööd korralikult, oleks äh, igasuguseid mikroprojekte, mida oleks mõtet seal arendada väikeste ettevõtetega ja see annaks ju tööd nendele inimestele piirkonnas kus, kus nelikümmend protsenti inimestest on tööta seda nägin ma seal, kus on, kuhu on jõutud rahuprotsessiga, mis mind üllatab. jällegi, Euroopa Liit kõige suurem rahustaja, aga ei osale põhimõttelistes läbirääkimistes, kui midagi seal toimub, Euroopa Liitu ei ole, vaatan kogu aeg ringi, et kas käib pildile ka mõni eurooplane, ei ole. nii et väga huvitav oli see visiit, aga loomulikult see jäi pealiskaudseks sest ta oli lühikene. ja lisaks sellele olin ma veel üksi ka. aga äh, on äh, väärt äh, kavandada sinna uusi visiite ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal neid ka tuleb. aga natukene kokkuvõtlikult, seda ma olen näinud tegelikult ka teiste lähetuste puhul Liibanonis, Jordaanias ja Türgis. meie kohalik esindus ei äh, pea alati kinni sellest teekaardist, mis on väga selgelt tegelikult äh, paika pandud, kus on äh, sees väga selged meie prioriteedid. loomulikult on vaja nende prioriteetide, prioriteetide saavutamiseks raha, aga teinekord jääb puudu sellest arusaamast, milline, milline on meie ühtne strateegia ja meie ühtne eesmärk. ja ma arvan, et meil on Ahveti komisjon just nendele küsimustele vastamiseks vaja. härra Pelder soovib veel kord sõna suur tänu, härra esimees ja suur tänu, härra Artüi, teile mm, selle ülevaate eest. mind huvitab eriti Palestiina territoorium ja kristlaste olukord seal. südantlõhestavaid lugusid on kuulda nende äh, olukorra kohta. kas Euroopa projektide puhul pööratakse eriti tähelepanu Palestiina kristlaste eriti haavatavale positsioonile, olgu nad siis lääne, lääne kaldal või Gaza sektoris? on väga oluline, et, et neid ei unustataks ja et Euroopa rahadega aitaks ka nende, neid kaitsta. minu meelest on jube, kui näiteks mõni kvalifitseeritud gümnakoloog ei saa äh, Eh, oma tööd teha, sellepärast et ta on eh, risti usku. ma ei suuna seda kriitikat sugugi mitte Euroopa Liidu vastu, vaid eh, kohalike ametivõimude vastu. suur tänu, ma saan aru, mida te ta-, tahate öelda, aga kakskümmend neli tundi, mis ma kaasas olin, Nende arutelude jooksul ei olnud mul võimalik äh, leida vastust nendele küsimustele, mille te esitasite. me usaldame kohalikke mittetulundusühinguid, valitsusväliseid ühinguid äh, ja ma pean tunnistama, et ma ei oska teile vastata. ma usun küll, et meie meeskond äh, on teadlik äh, sellest diskrimineerimisest ja getode kujunemisest getodes ma mina olen ka pastor ja nemad äh, äh on üsnagi tugevad, nii et äh, olge rahulik tahaksin midagi küsida EAS-i ja komisjoni käest, sest nad on siin kohal. oleks väga kohane, kui me ka nende kommentaare kuuleks. Bonjour tere päevast! ma olen ähm, osakonna juhataja, kes tegeleb äh, Palestiina-Iisraeli küsimustega. mul pole eriti midagi öelda peale äh, selle, et tänan härra Rossi ähm, tema visiidi eest, see oli väga oluline see pidi täitma tühiku, mis äh, oli tekkinud viimase viie aasta jooksul. ja meil on, oleme ära kuulanud, mul oli võimalus äh, härra Artüsiga kohtuda pärast tema reisi ning äh, sain temapoolsed kokkuvõtted juba pärast reisi kätte, esitasin need enda äh, ülemustele ja kui teil on meile konkreetseid küsimusi, siis äh, loomulikult äh, üritame neile vastata. lugupeetud kolleegi, ma imetlen seda, kuivõrd elegantselt te selgitasite neid oma reisi asjaolusid. aga kui ma nüüd õig-, kes oma kolleegidest aru sain, tahavad ainult sisulisi ka ideid kuulda. äkki te ikkagi võtate vaevaks ja vastate neile? jah, rääkisite kõigest, ainult mitte sisulistest asjadest. Ist das nicht verständlich, wie ich mich ausdrücke? kas ma ei väljendunud selgelt? Äh, äh, Mr President, eh, if I understand president. aru sain, siis eh, esimese Ahtsui eh, visiiti korraldas president Schulz, toimus tema egiidi all ning saime missiooni raporti kätte, lugesime selle suure huviga. ja milliseks te peate seda olukorda seal, kas võite teha mingeid märkusi olukorra kohta seal, milline see on um,? Ehm, One... I... Yes. Is it totally wrong with Mr Artwis? kas see, mis härra Artvis ütles, on täiesti vale? kas näete programmide sisseviimises äh, äh probleemide rakenduses äh, probleeme? meie meelest äh, meie probleem praegusel hetkel Iisraelis ja Palestiina vahel ja meie suhetes on see, et peame, eh, peame vastu astuma poliitilisele probleemile, mis eh, on meie jaoks väga raskesti hallata, me oleme okupatsiooni vastu ja oleme eh, blokaadi vastu nii et kõigepealt me ei saa anda eh, mingisugust toetust, mis oleks vähegi võrdne okupatsiooni hinnaga. teiseks, kui me oma programme koostame, siis eh, peame kokku puutuma poliitilise olukorraga, mis eh, on meie jaoks lahendamatu. ja öö, näiteks härra presi-, esimees Artsüüs rääkis eh, veepuhastusjaama ehitamist eh, ja me üritame veenda pidevalt Iisraelis, et nad lubaks ehitustöid jätkata. viimane mõttevahetus sel teemal toimus septembris. ja iisraellased lubasid Eh, võimaldada energiakasutust, mis aitaks ehitustööd edasi viia. ja samuti teiseks teine tegevusliin. üritame teha koostööd palestiinlastega, ehitame üles nende institutsioone, nende võimekust, et nad saaks kõige paremal viisil neid ära kasutada ning üritame täht-tähelt järgida finantskontrolli mehhanisme, mille pakuvad välja institutsioonid, parlament, kontrollikoda, et me saaks täiesti kindlad olla selles, et fondide vahendeid ei raisata. olukord ei ole selline, mis meile meeldiks, aga teeme kõik, mida me suudame aga üritame kasu-, teha kõik selleks, et meie raha kasutataks võimalikult hästi ära. mul on täiendav küsimus, te räägite okupatsioonist. iisraellased ei ole ju Gazas, kas te peate silmas okupatsiooni Hamasi poolt või millisest okupatsioonist te rääkisite? ja kuidas te näete koostööd Hamasi ja Palestiina äh, Äh, omavalitsuse vahel kaasas selleks, et teostada need projektid, äh, mis vajavad äh, realiseerimist, aga Palestiina omavalitsus ei ole kaasal mingit võimalust tegutseda kaasas üksi. härra esimees rääkisime okupatsioonist ja Jordani jõe läänekandast. ja kasvusektori puhul on suur väljakutse, suur probleem blokaad. rääkides äh, Hamasist ja äh, Palestiina omavalitsuse koostööst, siis juba pikemat aega kutsume lepitusele palestiinlaste vahel, praegune olukord Gaza sektoris ei aita sellele kaasa, kuid äh, meil on oma reeglid äh, Hamasiga äh, suhtlemiseks, üritame neid täht-tähelt täita ja teeme kõik, mis suudame. ja näiteks on palju ministreid, kes on vastutavad teatud aspektide eest, teatud valdkondade eest kasvusektoris näiteks, eh, näiteks taristute küsimuses eh, ja meie suhted eh, oma, Palestiina omavalitsusega peaks aitama olukorda teha paremaks. samas teeme Urraga käsikäes tööd, koostööd. oleme neile eraldanud kaheksa miljonit eurot, kes töötab välja uusi programme palestiinlaste aitamiseks Gaza sektoris põhiteenustes, näiteks hariduse ja muudes küsimustes Eh, eh, suur tänu, ma tahaksin tulla küsimuse juurde, mille esitas minu kolleeg Osberger, sest ma võin aru saada, et eh, te ei saanud tegeleda kõigi probleemidega, kuid küsimus on siis nüüd selles, et tagakiusatud kogukonnad on prioriteetsed. see pole marginaalse tähtsusega ja teiseks kaasa sõltumatult äh, tema era, eriolukorrast ja sõjaliste põhjustega on <coughs> siiski äh, poliitiline süsteem, aga tuleb siiski nõuda ka neilt äh, inimõiguste täitmist ka Hamasi kontrolli all. peame tundma huvi probleemide vastu mis sellist poliitilist olukorda võimaldavad ning kolmandaks tahaksin juhtida tähelepanu eh, nende tagakiusatud kogukondade vastu, sest eh, nende aitamine ei, eh, ei ole selline diskrimineerimine, vähemalt ma ei kuulnud teie suust sellist väljendit Uh, minul on ka küsimus. kõigepealt ma arvan, et mida ma ise olen kaasasektoris täheldanud, kui olen seal korduvalt käinud, et kõikide inimõigusi äh, kiusatakse, mitte ainult kristlaste oma sest elatakse piirkonnas, mis on tõeline vangla, kus äh, vabadusi ei respekteerita. Äh, seda ei tehtud minevikus, kus Iisrael okupeeris seda piirkonda ja teiseks sellepärast, et Iisrael on kehtestanud blokaadi. minu küsimus komisjonile oleks, kas meie maksame selle blokaadi eest kinni ja mis juhtuks, kui meie ei maksaks enam, kas siis Iisrael äh, Äh, maksaks, sest isegi vanglates peavad ju inimesed sööma. The question to EAS, the political question, but selle küsimus EAS-ile, aga võib-olla komisjon soovib sellele vastata. aga see, et inimese, inimõigusi rikutakse Gaza äh, sektoris, see on seotud ka Hamasiga, äh, mitte ainult Iisraeliga ah hüüded saalist. vastake lühidalt ja siis peame lõpetama. suur tänu teile, esimees. tänan küsimuste eest. loomulikult me võiks eh, esitada sarnaseid küsimusi, esitamegi, kas oleks parem, kui koostöö lõpeks kas see parandaks ka palestiinlaste olukordi ja oleme vastanud endale ei, et meie programmid on kriitilise tähtsusega, loovad Palestiina riigi e, e, võim-, eksisteerimisvõimaluse ja see aitab e, rahuldada näiteks vajadused nagu tervishoiu ja hariduse valdkonnas arvame, et programmid ei ole täiesti sajaprotsendiliselt tõhusad, aga nad kindlasti täidavad selle tühiku, mida ei, ei, eh, ei, eh, näiteks milles ei osale araabia riigid, mis ümbritsevad Palestiinat, kui meie seda ei teeks, ei teeks seda mitte keegi. ja kõnelejal ei ole mikrofoni. ärge sundige mind ütlema seda, mida ma öelda ei tahtnud minu visiit oli lühike. esitasin seal, esindasin seal meie parlamendi eelarvekomisjoni. üritasin äh, hinnata olukorda koha peal, eriti seda, kuidas Palestiina kasutab ära Euroopa Liidu poolt osutatavat rahalist abi, mis tuleb Euroopa eelarvest. esitasin teile omad tähelepanekud. Gaza sektor on geto, nagu ma ütlesin inimõiguste olukord on väga oluline, aga kui noorte seas on kuuskümmend protsenti tööpuudust ja eh, täis, vanemate inimeste seas nelikümmend protsenti, siis tekib küsimus, kus on prioriteedid. loomulikult Hamas ei täida koordineerimiskohustusi ja kõik otsivad eh, väljaspoolt koordineerijat eh, koha peal. tean, et Palestiina omavalitsus mõtleb regionaliseerimisvõimaluse peale, et Gaza oleks üks ühine regioon. selles osas oli juuli lõpus väga palju lootusi oktoobris toimuvatel kohaliku omavalitsuse valimiste kohta, mis, mille osas loodeti, et äh, valitakse selline kohalik omavalitsus, mis suudaks olukorda rahast, rahustada ning äh, normaliseerida äh, no, suhted Iisraeliga. Äh, kahjuks aga olukord polnud sobiv, mistõttu lükati kohaliku omavalitsuse valimised edasi, sest see, mida taheti teha Gazas, sellele oldi vastu Jordani jõe läänekaldal. kindlasti Gaza sektoris on selliseid kogukondi, mida kiusatakse taga, kuid ütlen teile ausalt, et programmis, mis mulle ette valmistati, ei saanud ma oma lõplikku arvamust äh, koostada ja teie kui välisasjade komisjoni äh, esindajad olete selles osas kindlasti palju pädevamad ning veel kord, üks võimalus majandust taastada, äh, kõik see, mis tehakse mikrolaenude osas, mikrotoetuste osas, annavad lootust ja see mind äh, rabas kõige rohkem see, äh, kuidas minu vastaskõnelejad kaasa sektori elanikud, kellel polnud mingisugust <coughs> tulevikku. nii et seda öelduna, võib-olla Euroopa Liit, nagu ma teile proovisin öelda, kui oleme esimene äh, doonor, siis peale peaks äh, midagi peale sõnade tegemise tegema, et meid kuultaks kuulda nii Iisraeli kui Palestiina valitsused. kui oleme doonorid, suurimad doonorid, siis võib-olla äh, humanitaarabi, mille edistame, see võib olla Iisraeli jaoks olla ka täitsa lohutav. kohtusin kindralmajoriga Joav Montehaiga, kes tegeleb siis kontaktide loomisega, koordineerimisega Iisraeli ja Gaza sektori vahel ning ta, neis soovivad liikuda edasi õiges suunas, et suhted paraneksid, et oleks ka Gazast rohkem väljumislube. igatahes loodan, et varsti saame oma rap-, mu raporti inglise keelde tõlkida ning see pälvis ka Palestiina delegatsiooni esimehe, aseesimehe huvi. nii et üritan anda omapoolse panuse, võttes aluseks selle, mida ma nägin, mida ma kuulsin. väga palju on veel ära teha, aga kui meie finantsabi on nii suur, kui oleme nii olulised doonorid, siis on meil võib-olla välja töötada tõeline visioon, tõeline poliitika, arvan, et Euroopa Liit peaks seda tegema Merci de votre invitation, monsieur le president. suur tänu teile kutse eest, härra esimees. ma tänan, härra esimees. Te näete, et teie ülevaade on jälle teema vastu huvi ärkat-, äratanud ja komisjon ka mõistab, et on vaja selle teemaga süvenenult tegeleda. Ramallasse ja Jeruusalemma plaanime sõita, nii et jääme selle teemaga tegelema, et hoiame kogu aeg asjal silma peal ja vaatame ka, et meie poolt eraldatud rahasummad ka mõttekalt kasutamist leiaksid. näiteks koolide äh, aitamiseks. nii et see on õige suhtumine me muidugi peame ka vaatama, kus puudused on ja tähtis on ka vaadata, et raha valedesse kanalitesse ei suunduks. ja äh, tähtis on ka, et meie aut-, oleksime äh, autoriteetideks kaasa sektoris aga me teame ka, et Hamas ei luba Palestiina omavalitsusel Gaza sektoris tegutseda.